Otwieram posiedzenie. Po... Istung on avatud. Proszę Państwa, kole... alustame uust istungit pärast ajutist peatamist eile õhtul. lugupeetud daamid ja härrad, meie esimene päevakorrapunkt on nõukogu esitlus meie üldeelarve projekti kohta kahe tuhande kümnenda aasta üldeelarve kohta. mul on suur rõõm tervitada